aitäh! esimene hääletus, Ferrara äh, raport, äh, nimeline hää, äh, hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on suure häälteenamusega vastu võetud. palju õnne, proua Ferrara! temalt on ka järgmine raport teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimine. ka siin üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka see on suure häälteenamusega vastu võetud. palju õnne raportöörile. Viegase raport, lihtne hääletus Euroopa Liidu ja Norra vahelise lepingu kohta finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse kohta. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka see on võetud vastu suure häälteenamusega, palju õnne, kolleeg Viegas. järgmisena Eh, kolleeg Gualtieri raport Euroopa kindlustus- ja tööandjapensionide järelevalve uue tegevus, eh, tegevdirektori ametisse nimetamise kohta, see on salajane hääletus, seega eh, teie tuli on sinine, ükskõik kuidas te ka ei oleks hääletanud, hääletamine on alanud. hääletus on lõppenud ja ka see ametisse nimetamine on kinnitatud. järgmisena kolleeg Kinnitši raport kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikud tagatised, kõigepealt e, e, teine plokk, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis langeb ära plokk number üks, e, hääletame komisjoni ettepanekut tervikuna, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis õigusloomeline resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka siin äh, suur häälteenamus poolt. palju õnne. järgmisena Oleg Kaier on esitanud raporti kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve koostamise suuniste kohta kolmanda jagu. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, jälle nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa EFTD fraktsioonilt, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, järgmisena kolmkümmend üks muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kaks, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seetõttu langeb ära ka teine osa. kätega hääletame nüüd muudatusettepanekut kümme, kes on poolt. vastu, erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt. vastu, erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist, poolt. vastu, erapooletud. tagasi lükatud kakskümmend üks poolt. vastu erapooletud, seda tuleb kontrollida, muudatusettepanek kakskümmend üks, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega langeb ära algne tekst, muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatus kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks rohelistelt, kes on poolt? vastu, erapooletud ma ei saa päris täpselt aru, seda tuleb kontrollida. hääletamine on lõppenud. väga selgelt vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud tagasi lükatud muudatus viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, jälle nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka see on tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmisena muudatusettepanek nelikümmend, jälle nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üks, kahes osas, mõlemad nimeliselt, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud selgelt vastu võetud. teine osa, jälle nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm sotsiaaldemokraatidelt, ka nimeline. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seetõttu hääletame muudatusettepanekut nelikümmend kaks ka nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist EFTD-lt, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, jällegi nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kool, kolm käega, kes on poolt, kes on vastu. erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks rohelistelt, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, järgmisena muudatusettepanek neli, ka nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. järgmisena moodustatud ettepanek kolm, jällegi nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. ka see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus käega, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kuue fraktsioonilt kahes osas, nimeliselt mõlemad, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seega langeb ära ka teine osa ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, härra Kaier! järgmisena kolleeg Hüübneri raport, mis puudutab paremat õigusloomet käsitlevat institutsioonide vahelist kokkulepet, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis algne tekst äh, lõikest kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, vabandust kontrollime algset teksti lõikest kaks. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige seitse, algne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli EFTD-lt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud,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 lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suure häälteenamusega vastu võetud, palju õnne, kolleeg Hübner. järgmisena erinevad resolutsiooni ettepanekud mis puudutavad BMI tubakakontserniga sõlmitud lepingut. kõigepealt kuue fraktsiooni resolutsiooni ettepanek, lõige kaks kahes osas algsest tekstist, esimene osa, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis algne tekst kahes osas, nimeline hääletus, esim-, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, ka nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, jah, palun. muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, sama häälte vahekord, seega me võime uuesti ju kontrollida olgu, kontrollime uuesti, eelmine oli päris napp. muudatusettepanek kaks. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. hea, et kontrollisime. siis hääletame resolutsiooni algset teksti lõikest kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud nimeline hääletus, lõige kümme algsest tekstist, kes äh,, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud seda tuleb kahjuks kontrollida üsna napilt vist tagasi lükatud, aga kontrollime muudatusettepanekut kolm. hääletus on lõppenud. ja napilt tagasi lükatud. hääletame nüüd nimeliselt lõiget üksteist algsest tekstist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd algne tekst, lõige kaksteist jällegi nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka see on tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime, vabandust. elektrooniliselt kontrollime muudatusettepanekut neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek kuus, käega hääletame, kes on poolt. vastu, erapooletud, ka vastu võetud. seega hääletame tervet resolutsiooni, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena, pärast seda, kui esimene resolutsioon tagasi lükati,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 hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja et kontrollisime. lõige neli algsest tekstist, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime, vabandust muudatusettepanek üks, kontrollime hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. lõige üksteist algsest tekstist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, kes hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena nimeline hääletus lõike neliteist algsest tekstist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on selgelt vastu võetud, nüüd hääletame tervet resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? seda tuleb vist kontrollida. kontrollime tervet resolutsiooni projekti. hääletus on alanud Überprüfung geschlossen. kontrollimine on lõppenud. ja see resolutsiooni projekt on selgelt vastu võetud. seega langevad teised resolutsiooni ettepanekud ära, suur tänu hääletamise eest, kolleegid!